Uh, uh, uh, head kolleegid, meeldivat pärastlõunat, ma palun, et võtaksite kohad sisse ja siis saame jätkata. head kolleegid, mul on auks teavitada. Could I ask for your patience and please? palun olge kannatlikud, istuge oma kohtadele, nii et me saaksime edasi minna. aitäh teile! niisiis, mul on auks teavitada teid sellest, et parlamendi delegatsioon Vahemere küsimustes kohtub Adel Al-Assumiga, kes on Araabia parlamendi asepresidendiga ja härra Ahmed Medžergiga, kes on ähm, välisküsimuste ja riikliku julgeoleku Äh, komisjoni äh, esimees, ma tahaksin teid tervitada siin ja toonitada sellega, et me pöörame suurde tähelepanu koostööle Euroopa Parlamendi ning Araabia parlamentide vahel. tere tulemast siia! Uh, meil on protokolliline küsimus, aga toonitan, et äh, nõustun ainult äh, tõesti protokolliliste küsimustega, vastasel juhul me ei saa hääletusega hakkama, haigel. Will... lugupeetud juhataja, te kindlasti mõistate, et tegemist on tõsise küsimusega, ma tahan ütelda paar sõna. üks kõige austatum ja tegemist ei ole protokollilise küsimusega. Te ei võtnud sõna õige mm, põhjendusega kuna meil on väga pikad hääletused võtmetähtsusega küsimustes, võtmepaketid, seega võtan ainult protokollilisi küsimusi, väga vabandan, loodetavasti homme on selleks aega. proua Koomes, kas teil on protokolliline küsimus? professor Marera Gudina vabastati Etioopias, me nõudsime tema vabastamist siin parlamendis, see on väga oluline. Note taken, but we will now proceed jah, äh, me ei võta selliseid punkte, aga nüüd läheme edasi hääletusega. daamid ja härrad. esimene punkt päevakorras on härra Puhneri raport. kahesuguse kasutusega äh, kaupade ekspordi edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimine, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud.